olnud, tänan kõiki, kes mitte ainult äh, ei võtnud sõna, vaid ka jälgisid seda arutelu kuni lõpuni, homme jätkame, homme üheteistkümnendal mail, homme kell üheksa null null, homse päevakava leiate Euroopa Parlamendi koduleheküljelt. ja nüüd ma soovin, et te saaksite hästi koju ja samas soovin ka teile õnnistatud und